järgmisel osaistungjärgul Brüsselis. nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde meie päevakorras. Flugsicherheit von der Gemeinschaft. selleks on suuline küsimus seoses lennundusohutuse ja eelilennundusettevõtjate musta nimekirja määrusega autoril proua Tikaul on sõna viieks minutiks. Mr Commissioner. suur tänu, proua president, härra volinik. ootame paar minutit. Thank you, madam chair, Mr uh, Commissioner. Uh, äh, tänan, proua president, härra volinik Piibalks. küsimuse esitas Brian Simson transpordi ja turismikomisjoni nimel reageerimaks komisjoni määrusele. teemaks on must nimekiri, mis puudutab lennufirmasid, sel, see koostati aastal kaks tuhat kuus nende firmade kohta, kes täida ohutusnõudeid. see, see oli seotud rahvusvaheliste ohutusnõuetega ning äh, pärast äh, lennuõnnetusi aastal kaks tuhat neli ja kaks tuhat viis. nüüd teame me, et must nimekiri on olnud tõhus vahend selleks, et edendada ja rakendada rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni standardeid ning kaitmaks Euroopa Liidu kodanikke. kuidas nüüd tuginedes sellele edasi liikuda, on küsimus meie ees täna. kuidas laiendada kaitset väljaspoole meie endi piire ning töötada ülemaailmse lennuohunduse suunas musta nimekirja eesmärgiks ei ole mitte ainult määratleda, kus on ohutusriskid, vaid ka tagada, et see info tõepoolest edasta-, edastatakse kodanikele. ja kuidas tagada, et Euroopa Liidu kodanikud, kes lendavad väljaspool Euroopa Liitu, on teadlikud keelustatud lennuettevõtjatest, kes jätkavad oma lende mujal maailmas ja on, on lennuettevõtjaid, mis ei ole musta nimekirja kantud, seega kuidas tagada, et reisijad on sellest teadlikud? ma olen näinud, kui tõhus on olnud see, kui erinevate riikide mustad nimekirjad ühendatakse üle-euroopaliseks nimekirjaks. kuid mustad, must nimekiri on ainult, on hea ainult siis, kui meil on ligipääs infole, mis on seotud lennuettevõtjate ohutusega. kuidas tugineda informatsioonile, mille alusel on koostatud must nimekiri, selleks, et võiks olla ligipääs usaldusväärsele infole. see ei tähenda mitte ainult kontrolli tõhustamist liikmesriikides, vaid ka tuleb kontrollida mitte Euroopa Liidu riikidest saadud informatsiooni. komisjoni ettepanek kontrolli ja aruandluse üle kaasab info kolmandatelt riikidelt. kas komisjon kavatseb luua rahvusvahelise infovahetuse süsteemi selleks, et tekiks ülemaailmne must nimekiri. sellest minevikus piisavalt räägitud ei ole. samuti tuleb osutada sellele, et must nimekiri on olnud tõhus vahend selleks, et tekitada motivatsiooni lennuettevõtetes. kuidas aga proaktiivsemalt liikuda lõppeesmärgi suunaks, milleks on lennuohutus kas komisjonil on võimalik tuginedes rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni auditile pöörduda liikmesriikide poole. on tähtis, et meil on tõhusad kommunikatsioonikanalid avalikkusega, kuid samuti on väga tähtis, et pikas perspektiivis jätkame tööd selles suunas, et rakendatakse rahvusvahelisi standardeid kõikjal maailmas see saab olema kõige tõhusam viis, kuidas paranda, parandaja, parandada reisijate ohutust. transpordi- ja turismikomisjon ootab koostööd komisjoniga selleks, et äh, edasi töötada, tuginedes praegustele saavutustele. suur tänu, volinik Piibalks. proua Tikau, suur tänu selle väga positiivse lähenemise eest mustale nimekirjale. komisjon on veendunud, et olemasolevad meetmed juba praegu tagavad kõrgetasemelise informatsiooni ning avalikkuse teavitamise. keelustatud ettevõtjate nimekiri on avalikkusele kättesaadav internetis ning läbi ka sihistatud tegevuse. komisjon tegutseb, teeb koostööd rahvusvaheliste reisifirmade ja agentuuridega iga kord, kui seda nimekirja ajakohastatakse. see on parim viis, kuidas reisijaid aidata. Äh, siseriiklikud ametivõimud ja lennu, lennuväljad on kohustatud äh, musta nimekirja teavet tutvustama reisijatele, äh, muuhulgas oma ruumides nimekirjas on kasulik informatsioon inimestele, kes soovivad reisida väljapoole Euroopa Liitu, selleks et, et vältida selliste firmade kasutamist. see ei kehti aga väljaspool Euroopa Liitu ja seepärast määrus äh, sätestab reisijate õigused tunda, äh, milliste reisifirmad, lennufirmadega nad lendavad oma reisi vältel. reisifirma peab informeerima tarbijaid broneerimise hetkel, milliste lennufirmadega on tegu või millised lennufirmad opereerivad lendu. tarbijad tuleb teavitada ka igasugustest muudatustest operaatorite puhul, kas äh, siis registreerimisel või hiljemalt pardale minekul Äh, õigus on ka hüvitamisele või ümber, lennu ümbersuunamisele, kui äh, lennufirma lisatakse musta nimekirja. samuti on erinevaid infoallikaid, mida kasutatakse selleks, et hinnata seda, kas operaatorid peavad kinni rahvusvahelistest ohutusstandarditest. ohutusauditid, mida teostab IKO, informatsioon mida saadakse pädevatelt ametivõimudelt kolmandates riikides, informatsioon, mida saa, mida saab Euroopa Lennuohutuse Ametilt, tema inspektsioonide raames ning uurimus, uurimistegevuse raames Euroopa Liidus või siis tehnilised missioonid väljaspoole Euroopa Liitu. lennukite kontroll ja lennujaamade kontroll ohutuse eh, hindamise raames ka välislennukite puhul vastavalt Euroopa Liidu eeskirjadele ning äh, sisuline õnnetustega seotud info, mis on seotud õnnestuste või äh, tõsiste vahejuhtumite uurimisandmetega. Euroopa Komisjonil hetkel puudub täielik nimekiri riikidest, kellel on sarnased õigusaktid, kuid mitmed riigid, Korea Vabariik, Bahrein ning Saudi Araabia kuningriik rakendavad samu piirang, piiranguid kui Euroopa nimekiri. seega ma võin kinnitada, et komisjon on valmis tegema koostööd parlamendiga selleks, et parandada seda õigusakti, mis tagab väga vajaliku ohutuse õhuruumis. suur tänu, volinik, ja nüüd me läheme äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt proua Tõvi Rakk kaheks minutiks Rahvapartei nimel. tänan, proua president. olin raportöör äh, viis aastat tagasi selle määruse osas ja mul on hea meel tõdeda, et nüüd meil on mehhanism, mis toimib ja mis on ka aastate jooksul täienenud. Äh, musta nimekirja määrus on täielik, siin on ka huvitavaid Äh, viis tulevikku vaatamiseks, rahvusvaheline must nimekiri näiteks, mis on ainus garantii, kuidas ülemaailmsel tasandil ohutus tagada, kuid mul on siiski mõningad küsimused komisjonile. kõigepealt ma tahaksin teada, kuidas kaitseõigusi tagatakse, kui tegemist ei ole mitte ühe firmaga, vaid kõigi lennufirmadega ühes riigis, mis on keelust, mille tegevus on keelustatud. kas, kas pöörda võib ainult antud riigi tsiviillennundusameti poole ja kuidas siis, kuidas siis äh, on võimalik, et mõned lennufirmad ei satu kunagi musta nimekirja. nüüd äh, lennukite jälgimine on järgmine tähtis küsimus, kas, kas komisjon jälgib kõiki lennukeid keelustatud lennuette puhul, võtte puhul, kas ta teeb seda selleks, et need lennukid ei lendaks äh, uue nime all edasi ja kas sellisel juhul komisjon on juba kindlaks teinud riike, mis toimivad nii-öelda mugavuslipuna? lisaks, kui ettevõte satub musta nimekirja, kas komisjonil on teavet selle kohta, kuidas lennu, lennu, kuidas reisifirmad teavitavad või hüvitavad või pakuvad alternatiive reisijatele. ja lõpetuseks üks küsimus, mis puudutab konkreetset juhtumit. mitmed saadikud said Äh, üsna nõudlikke sõnumeid Indoneesia kohta. selle riigi kõik ettevõtted on keelustatud ja meilt paluti sekkuda, äh, et komisjon eemaldaks selle riigi mustast nimekirjast. kaubanduslikud põhjused ei õigusta seda minu meelest, et satuks ohtu reisijate elu. juba mitmeid aastaid on riik mustas nimekirjas. Indoneesia, ma tahaksin teada, kas Indoneesia on teinud jõupingutusi selleks, et parandada reisijate ohutust? suur tänu ja härra El Kadraoui sotsiaaldemokraatide nimel. kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. pisut sürrealistlik on sellist arutelu siin pidada musta nimekirja üle hetkel, mil Euroopa lennuliiklus on täielikult kaoses. homme on meil sellel teemal arutelu väga õigustatult. must nimekiri ise on küll oluline teema ja ma pean ütlema, et see on, et äh, see on olnud ka edukas proua de Veraki algatusel. tema on mitmeti selle, nende saavutuste taga. me peame sellel teel ka jätkama, peame arvestama öö, äh, kogemusi ja täiendavaid jõupingutusi on vaja just reisijate teavitamise osas. on tõsi, et äh, reisijaid tuleb teavitada ning äh, reisifirmad peavad meile teatama näiteks, kui lennu, lennuettevõtja on mustas nimekirjas, kuid sageli selgub alles koha peal, äh, viimasel hetkel, millise ettevõttega on tegu. seega reisifirmad kes reise korraldavad riikidesse, kus tegutsevad ohtlikud lennuettevõtted, peavad automaatselt informeerima reisijaid. ma arvan, et selle üle tuleb tõsiselt järele mõelda ja teiseks tuleb äh, väl-, vältida seda, et, äh, et äh, et näiteks kui tegemist on kõige vaesemate riikidega, e, oleks meil, oleks meil võimalik tagada rohkem toetust ja abi nende riikide ametivõimudele, et neil oleks ka piisav suutlikkus selleks, et nad võiksid rakendada oma, lahendada oma raskused. proua Tõvirak mainis ka asjaolu, et tegemist on isol-, sellise süsteemiga, kus kasutatakse, kasutatakse viise, kuidas kõrvale hiilida keeldudest. meil peaks olema tõepoolest ülemaailmne rahvusvaheline must nimekiri. me oleme teinud jõupingutusi IKO-s, et arutada kol-, kolmandate ja teiste riikidega seda küsimust aitäh, järgmine kõneleja on proua Maisner ALDE fraktsiooni nimel kolmeks minutiks. suur aitäh, proua president. hetkel ei lenda midagi, nagu me just kuulsime, samas hakkame meie rääkima siin sellest, kuidas äh, lähitulevikus äh, abi pakkuda. võimalik, et lennuliinidel ja lennuettevõtetel on tulevikus ees veel suuremad probleemid. aga praegu räägime me siin äh, lennuturvalisusest Euroopa Liidu kodani-, reisijate jaoks. väga hea on, et me saame vabalt Euroopas ringi liikuda ja tarbijana saame me ise otsustada, millist äh, lennufirmat kasutada ja millist mitte. aga loomulikult on meil vaja infot, et see otsus teha. oleme just kuulnud, et need mustad nimekirjad on olnud juba olemas aastast kaks tuhat kuus mistõttu peaksime me olema nendest ka informeeritud. nagu kaks eelkõnelejat äh, just ütlesid, siis tekib ka minul küsimus, kas äh, selles süsteemis ei ole mitte augud, kas me tõesti saame kogu informatsiooni, mida meil vaja on lennu, lennuohutuse kohta? ja küsimus on ka selles, Äh, kas me teame midagi selle kohta, kuivõrd äh, finantsiliselt robustne lennuettevõte on? lennufirmad peaksid registreerima äh, riiklikes ametites, mitte ainult sellepärast, et see oleks nende ohutuse ja garanteerimise oluline, vaid ka sellepärast, et neil oleks olemas finantstagatis, et nad saaksid töötada hetkel ei ole mustas nimekirjas Euroopa Liidu äh, lennuettevõtteid, aga eelmisel aastal jõudis meie ette Sky Europe juhtum. Äh, broneeriti piletid Euroopa Liidu ettevõttega, aga neile ei antud mitte mingisugust informatsiooni selle kohta, et see ettevõte läheb kohe pankrotti, nad lendasid, äh, sattusid lõksu ja neil ei olnud üldse informatsiooni, mis oleks võinud neid kaitsta sellisesse olukorda sattumise eest nii et hea on, kui volinik ütleb, et meil see informatsioon on olemas ja ka kättesaadav, aga miks ka see informatsioon avalikkuseni ei jõudnud? kas me eh, saame alati kindlustada, et info kodanikele jõuaks ja tahaksin vastust sellele küsimusele kuulda ka tänase arutelu käigus. suur aitäh, nüüd roheliste nimel proua Lichtenberger. suur aitäh härra volinik, parlamendil on olnud mitmeid algatusi selle musta nimekirja äh, loomiseks ja ka selleks, et kindlustada, et äh, reisijatel oleks äh, garanteeritud nii suur ohutus kui võimalik selle süsteemiga. peame selgeks tegema, kas praeguse asjade seisu juures oleme me need eesmärgid piisavalt täitnud. see on esimene küsimus, mida sooviksin esitada tundub, et informatsioon jah, on internetis kättesaadav, aga äh, teatud ettevõtete puhul ei ole seda informatsiooni alati lihtne saada. Äh, proovisin seda süsteemi ja see ei ole alati koheselt ligipääsetav. näiteks äh, mis puudutab vahemaandumisi, kui te lähete kolmandatesse riikidesse, mille kaudu reis jätkub, siin võib tekkida probleeme. ja teine küsimus, Äh, mis on äh, situatsioon märgade äh, liisimistega, tekkis mure, et see võib olla selline auk seadustes, kus teatud kahtlased ettevõtted võivad läbi pugeda. ja kolmas punkt, kas sellel musta nimekirja määrusel on selline ennetav mõju ettevõtetele, et nad äh, on kinni hoidnud ja ka edaspidi kavatsevad kinni pidada lennundusohutuse reeglitest ja kuidas see mõjutab äh, heakskiitu selles osas, kas teatud lennuettevõtted, teatud lennukid on lubatud Euroopa Liitu. aitäh, teie kõneaeg sai otsa, nüüd annan sõna härra Žanetskile äh, ECR fraktsiooni nimel. suur aitäh, härra volinik ma loodan, aga ei saa olla kindel. et äh, Islandi vulkaani tagajärgede eest äh, ei äh, pea maksma Euroopa Liidu kodanikud ja reisijad reisijad, kes äh, nüüd on äh, lõksus, ilmselt autasustatakse neid tulevikus kõrgemate piletihindadega, nii et äh, ärgem unustagem seda, selle olukorra tagajärgi. ma arvan, meie tänane arutlus näitab, kuivõrd oluline on see küsimus. olen siin kojas ennegi selles küsimuses sõna võtnud nii selle kui eelmise parlamendi koosseisu ajal. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. hiljuti küsis üks Poola ajakirjanik minult, mida te seal Euroopa Parlamendis tegelikult teete? selliseid triviaalseid asju ma arvan, et me teame, et praegu on tegemist olulise küsimusega. ohutuse küsimus on eluliselt oluline, fundamentaalne. see on tarbijate, maksumaksjate, Euroopa Liidu valijate huvides ja seetõttu ma arvan, et äh, aeglaselt hakkab meedia mõistma, et see, äh, millega meie siin tegeleme, on oluline. me teame, mida must nimekiri Euroopa Liidu sees tähendab, aga see, kes on mustas nimekirjas väljaspool Euroopa Liitu, ei ole üldsegi mitte selge, mis on veidi skisofreeniline minu arvates me ei saa lubada olukorda, kus kodanikud äh, ohutuse eest juurde maksavad, see on midagi sellist, mida valitsus peaks kodanike nimel tegema. aitäh, nüüd iseenda nimel kõnelejad, kõigepealt härra Kross. Äh, aitäh. Äh, proua volinik, proua president, härra volinik. must nimekiri on huvitav areng see võib mõjutada ettevõtteid, tarbijaid, lennukeid, nii et äh, see esitatud küsimus peaks komisjonil olema detailsem, eriti kui me räägime riikidest, äh, äh, kus tekib probleeme sellega, kuidas ettevõtted töötavad näiteks paar aastat tagasi tõi see debatt äh, siin väga selgelt välja, mis oli oluline ja mis on edaspidigi oluline. peame uurima seda, kuidas komisjon saab teostada järelevalvet nende reeglite üle, et näha, kuidas neid meetmeid ka äh, täide viiakse, eriti mis puudutab äh, kommunikatsiooni parlamendiga. näiteks äh, lennukite üle järelevalve teostamise küsimus, äh, kui neid lennukeid võib äh, ümber nimetada või teise lipu alla võtta. Need otsused võeti vastu viimase hetke etapis ja ma arvan, et siin oleks meil vaja läbipaistvust. oluline punkt on informatsioon. me usume ja ma arvan, et see kehtib kõigi puhul siin kojas, et äh, tarbijatel äh, on siin kohustusi ja seetõttu peab süstemaatiliselt infot andma ka selle kohta, kes on mustas nimekirjas, see info peaks olema lenn, lennujaamades ja saa-, kättesaadav ka reisiagentide kaudu. ja kui on äh, teada, et mingid ettevõtted on problemaatilised, siis äh, reisiagendid peavad äh, selle kliendile ka, info kliendile ka edastama. meie eesmärgiks, need meetmed on juba parandanud lennundusohutust ja see ei ole hea mitte ainult Euroopa reisijatele, vaid ka kogu maailma reisijatele. aitäh, Jan Haal, palun! proua president, tahaksin tõstatada küsimuse, mis on tihedalt seotud lennundusohutusega ja mis rõhutab vajadust muuta Euroopa Liidu musta nimekirja tegutsemine nii tõhusaks kui võimalik. detsembris kaks tuhat kaheksa võttis nõukogu lõpuks ometi vastu Euroopa Liidu käitumisjuhise eh, relvakaubanduse eh, koha pealt see puudutab eh, sõjaväetehnoloogia ja vahendite transportimist Euroopa Liidust. aga mitte kõik Euroopa Liidu relvi eksportivad riigid ei järgi seda koodeksit ja Euroopa relvad jõuavad endiselt konfliktsipiirkondadesse. aga üks meede on osutunud äärmiselt tõhusaks eh, ebaseadusliku relvakaubanduse puhul ja see on Euroopa Liidu lennunduse must nimekiri kahe tuhande kaheksanda aasta Rootsi uuring näitas, et eh, kaubanduslennundus ettevõtted, kes on seotud relvade tarnimisega konfliktitsoonidesse, on needsamad ettevõtted, kes tihtipeale rikuvad lennundusohutuse standardeid. ja seetõttu ei ole ehk üllatav, et kahtlased ettevõtted, kes kahtlaselt lähenevad eh, ohutusele, eh, on kahtlased ka nende poolt veetava kauba puhul, aga selle seose hea tagajärg on see, et eh, need meetmed, mis eh, tihedamalt kontrollivad lennukeid, mis eh, peaksid kaitsma Euroopa Liidu kodanikke, aitavad kaitsta ka teiste kontinentide kodanikke, eriti just Aafrika kodanikke selle hävitustöö eest, mis leiab aset, kui konfliktidesse panustavad suur sissevool, mis puudutab relvi, nii et küsiksin härra Piepalgselt kui vastavalt volinikult, kas ta saaks oma isiklikku survet avaldada äh, komisjonis, et äh, kindlustada, et seda musta nimekirja rakendatakse süstemaatiliselt ja pidevalt. aitäh, järgmine kõneleja, härra Zjobro ei ole siin, nii et annan nüüd sõna härra Marinescule kaheks minutiks. <clears throat> Äh, lista neagră a transport. suur tänu, proua president lennuliinide must nimekiri kui lennuettevõtjate must nimekiri on loomulikult suurepärane meede, mis on suunatud kodaniku kaitsmisele ja seda nimekirja tuleks levitada võimalikult laialt nii komisjoni liikmesriikide kui äh, reisiagentuuride poolt, loomulikult sõltub kõik äh, kokkuvõttes äh, reisiagentuuride heast tahtest. ja loomulikult tekib probleem siis, kui konkreetsesse sihtpunkti lendab ainult üks len-, lennuettevõte. suurem osa ettevõtjatest, kes on mustas nimekirjas, eh, pärinevad nii-öelda vähearenenud kolmandatest riikidest, kas Aafrikas, Kagu-Aasias ja seetõttu võib endalt küsida, et kuidas on võimalik üldse lennuettevõtjate vaheline õiglane konkurents Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides, arvestades olukorda neis äh, arenevates riikides ma ei leia, et Euroopa Liit peaks tühistama tegevuslitsentse, vaid pigem peaksime me toetama ülemaailmsete litsentside õiglast jaotust. ja nüüd vaba mikrofon, härra Leichtfried on esimene kõneleja, üks minut. suur tänu, proua president, mul on üldine kommentaar ja võib-olla kaks kuni kolm küsimust, sõltuvalt sellest, palju te mulle aega annate, üldine kommentaar on järgmine ma arvan, et on äh, peaaegu skandaalne, et praeguses olukorras, nii nagu öö, äh, see olukord on, et äh, arvestades meil on kolm lennundusalast raportit, sotsialistid ja demokraadid on saanud kokku üheksa minutit äh, kõneaega, aga igal juhul ma leian, et äh, parlament ju tegeleb järjest rohkem küsimustega, mis puudutavad konkreetselt inimesi ja kodanikke ja see peab ka peegelduma siin meie töös. nüüd konkreetselt teemade kohta härra volinik, mis on toimumas nii-öelda koodi jagamislendudega? nii lennud, kus tundub, et opereerijaks on üks lennuettevõtja ja tegelikult lendab hoopis keegi teine, mis tuleb äh, võib-olla välja viimasel minutil ja see on väga kiireloomuline küsimus ja selle kohta tahaksin ka vastust. suur aitäh ja järgmine kõneleja, härra Olbenmaier, samuti üks minut. me räägime siin äh, lennuohutusest ja homme räägime me lennunduse üldisest või vabandust, lennundus, lennuohutusametist, aga tahaksin puudutada ühte ähm, lisateemat. inimesed, kes tegevad, tegelevad lennuspordiga Austrias, äh, on silmitsi olukorraga, kus kõik kehtivad reeglid on inglise keeles. tihti on nende inglise keel küll väga hea, kuid tegu on väga tehniliste küsimustega ja sellisel puhul ei ole just lihtne võõrkeelt mõista. minu arvates oleks väga hea, kui need reeglid oleksid saadaval liikmesriikide keeltes ning äh, ohutusreeglid peaksid kindlasti olema kättesaadavad vähemalt prantsuse ja saksa keeles. aitäh, Erik, viimane kõneleja vaba mikrofoni all proua Tikau. suur aitäh, proua president. must nimekiri, mida ajakohastati kolmekümnendal jaanuaril kaks tuhat kümme, sisaldab seitsekümmend kaheksat eh, ettevõtjad seitsmeteistkümnest riigist ja loomulikult tõstab see ohutusstandardit Euroopa Liidus, nii et ainult niisugused ettevõtjad äh, kelle standardid on piisavalt kõrged, saavad tegutseda Euroopa Liidus. ja loomulikult julgustame me ka kolmandaid riike sealtkaudu oma standardeid tõstma. Neis seitsmeteistkümnes riigis tuleb tõsta oma võimekust nii, et lennuliinid ja lennuettevõtjad saaksid oma litsentsid ainult siis, kui nad neid ka väärivad läbi tuleb viia kolmandate riikide analüüs koha peal, nende lennukite põhjal, mis tegelikult lendavad ja samuti me peame arvesse võtma äh, seda, kui palju toimub lennuõnnetusi ja milliste ettevõtete lennukitega need toimuvad, me peame vaatama infrastruktuuri ja kogu see teave peab olema veebis kättesaadav. suur tänu ja nüüd annan sõna volinikule, volinik Piebalgs. aitäh, ma tahaksin tänada küsimuste eest ja see kindlasti näitab, et Teie koda on vägagi toetamas seda musta nimekirja eh, lähenemist ja saan üle mm, kinnitada asepresident Kallase seisukohta, et me parandame kommunikatsiooni parlamendiga neis küsimustes. ja loomulikult ma esitan eh, kirjalikud vastused eh, osale küsimustest, kuna aega lihtsalt ei ole kõigile praegu vastata, nii et ma tegelen siin mõningate küsimustega ja teised mitte, et nad oleksid vähem tähtsad, vaid saavad lihtsalt kirjaliku vastuse ajapuudusel. kõigepealt äh, tahan öelda, et komisjon töötab selles suunas, et äh, kõik äh, pingutused aitaksid kaasa kolmand-, koostööle kolmandate riikidega, nii et tõuseks kolmandate riikide lennukute ohutus ja see mm, puudutab ka tehnilise abi andmist. samuti teeme lähedast äh, koostööd ICAO-ga, osalesime märtsi lõpus Montreux äh, ohutuskonverentsil ja hetkel räägime läbi koostöömemorandumi üle, mis tooks kaasa äh, suuremat koostööd ICAO-ga, kuna teil on täiesti õigus, et meil on vaja globaalset lähenemist selles küsimuses, kuid me ei tohiks alahinnata ka mõju, mis on meie mustal nimekirjal kolmandatele riikidele, näiteks Indoneesia, mille kohta küsiti, siis Indoneesia on vägagi pingutanud, et moderniseerida oma lennusüsteemi, sealhulgas eh, seadusandlust, eh, lennuameti organisatsiooni ja sealtkaudu eh, ka siis sertifitseerimismenetlusi. ja tänaseks on ta näidanud, et on astutud suuri sammu, samme olu-, olukorra parandamise äh, Äh, su-, suunas nelja suurema lennuettevõtja osas. ja loomulikult on sellele kaasa aidanud äh, ka liikmesriigid ja äh, lennutööstus, see protsess nõuab väga palju ressursse, kuid me teeme komisjoni poolelt suurt koostööd Indoneesia vastavate osapooltega, nii et me saaksime abi pakkuda. nii et tegelikult see must nimekiri konkreetselt antud näite põhjal parandab olukorda. oluline on ka teave tarbijatele ja e, oluline või nõutud on see, et e, reserv, broneeringu tegemise ajal reisiagentuurid e, annaksid teada Äh, kõigist äh, õigustest ja nad väidavad ka, et äh, siis, kui otsustatakse broneering teha, teatud lennufirmaga lennata, siis tegelikult igasugused protestid selles osas on, on justkui ära langenud, aga loomulikult vastan kirjalikult ülejäänud küsimustele. suur tänu, sellega on arutelu selle teema üle lõppenud. härra Obermeier protseduuriline küsimus. aitäh. ma nüüd võtan sõna vastavalt reeglile sada, sada seitsekümmend kolm. hetk tagasi, kui me olime ühe minuti kõnede juures, siis Hans-Peter Martin jalutas siit mööda ja me küsisime temalt kas ta oli äkki tukkuma jäänud ja ei pannud tähele, millal on tema mm, kõneaeg, selle peale tõstis ta käe Siegheil tervituseks ja see on vastavalt äh, reeglile sada seitsekümmend kolm kodukorra rikkumine ja tahaksime, et te äh, võtaksite temaga ühendust nüüd ähm, selles konkreet-, konkreetse, konkreetse rikkumise üle, me tahaksime, et te kontrolliksite ka, kas äh, meie kaamerad salvestasid sellise käitumise, sest see on täiesti vastuvõetamatu um.. suur tänu, et te meie tähelepanu sellele juhtisite, me vaatame, mis meil õnnestub välja uurida. hästi, kui saame nüüd päevakorraga edasi minna, siis